parlamentide, parlamendi institutsioonides. järgmine päevakorrapunkt äh, tavalise õigusloome menetluse korras vastu võetud al-, aktide allkirjastamine, ma tahaksin teile rääkida, et koos nõukogu presidendiga me oleme alla kirjutanud viiele sellisele aktile vastavalt parlamendi kodukorra reeglile seitsekümmend neli. ja üksikasjad avaldatakse selle istungi protokollis. ma olen saanud rohelistelt, äh, roheliste fraktsioonilt informatsiooni, et äh, härra Philip Lamberts hakkab asendama Eva Jolid majandus- ja rahanduskomisjonis. kas kellelgi on selle kohta midagi öelda? vastuväiteid kellelgi ei ole, seega see vahetus on kinnitatud ja nüüd päevakorra muutused daamid ja härrad, meil on äh, kõigepealt esmaspäev. sotsiaaldemokraadid on palunud, et äh, proua Kallo raporti lühikene tutvustus, raport puudutab intellektuaalse omandiõiguste jõustamist siseturul, et see raport võetaks päevakorrast ära. härra Schulz teeb ettepaneku suur tänu, härra president. härra president, juba esimeste konverentsil eelmisel nädalal meie fraktsioon viitas sellele, et Kallo raporti puhul on tegemist äh, väga vastuolulise omaalgatusliku raportiga. mis puudutab selle raporti esa-, edasist käsitlemist, siis tuleks veel kord täpselt mõelda, kuidas